aga Madagaskari äh, üldsus. nii õnnestub meil ehk aidata Madagaskari üle viimase kahe väga raske aasta äh, traagilisest taagast. suur aitäh, sellega lõpeb Madagaskari teemaline debatt, me hääletame juba poole tunni pärast ja lähme edasi teise resolutsiooniga, mis puudutab äh, Guantanamot, lähiajal tehtavat surmanuhtlust käsitlevat otsust. ning nagu ka esimese teema puhul anname kõigepealt sõna härra Tänokile. suur aitäh, me usume, et surmanuhtlus on iga äh, parlamendiliikme enda südametunnistuse asi ning kuigi me tunnistame, et Euroopa Liit on üldiselt vastu surmanuhtlusele, ükskõik millised on asjaolud, tuleb ikkagi arvesse võtta, et miljonid Euroopa Liidu elanikud pooldavad surmanuhtlust peale selle kajastab see resolutsioon ju äh, surmanuhtluse määramist ühele maailma kõige ohtlikumale terrorismi, terroristile, kes äh, ei pilgutanud silmagi, kui osales tuhandete süütute tsiviilelanike mõrvamisel. minu äh, valijad tunnevad suurt viha Al-Qaeda terrorismirünnaku üle, mis leidis aset Londonis kuus aastat tagasi ja neile on selge, et terrorism on asümmeetriline sõda, mille tulemused ei ole veel kaugeltki selged ning seetõttu on meil vaja rahvusvaheliselt äh, uut äh, kohtupädevust, kohtualluvust, millega seda küsimust lahendada. see olukord on väga traagiline, terrorismialane olukord on äh, traagiline ning USA peab kandma ebaproportsionaalselt suurt osa üleilmsest terrorismivastasest sõjast. kõik USA asutused tegelevad sellega, USA on ometi demokraatlik riik ja jagab samu väärtusi, mis meiegi, ning me arvame, et ta peab kohaldama kohtupidamist õiglasel, ausal ja läbipaistval moel ja ideaaljuhul peaksid seda kohut pidama tsiviilkohtud. aitäh, sõna saab Anna Komes. suur aitäh! Euroopa on vastu surmanohtlusele. me arvame, et surmanohtlus tuleks eh, kaotada kõikjal, seda arvab ka Euroopa Liit ja seda arvab kõrge esindaja ning nii nemad kui Poola, kes on järgmine eesistuja, peavad nõudma, et eh, et surmanohtlust ei, eh, ei kasutataks ka mitte Guantanamo kinnipeetavate puhul. me peame omalt poolt seadma paika uue standardi, sest Al-Nashiri surmamõistmine ja surma saatmine on halb USA reputatsioonile ja kahjustab ka terrorismivastast võitlust. Obama soovib lõpetada äh, Bushi äh, pärandit, mis puudutab rahvusvahelise õiguse ja siseriiklike probleemide omavahelist seost, kuid äh, see, mis praegu Guantamos toimub, ei äh, ei ole kooskõlas nende püüdlustega, kongress peaks püüdma Obamat, Obamale survet avaldada, et sõjaväetribunalide otsus siiski uuesti ümber vaadataks ning et lepitaks kokku ka selles, et inimesi ei saa lõputult kinni pidada, kui neile pole süüdistust esitatud. Euroopa Liit peab selles küsimuses üles näitama väga selget seisukohta. esitage süüdistus või laske vabaks. Al-Bashir istub kinni juba kuus aastat kusjuures enne neid kuut aastat, mis ta on olnud Guantanamos, oli ta Poolas salajases äh, CIA vanglas. me arvame, et ka Al-Nashir väärib õiglust, õiglast kohtupidamist, teda on piinatud, teda on kinni peetud ja nüüd tuuakse ta sõjaväetribunali ette, ma arvan, et on viimane aeg äh, asjad joonda ajada nii USA-s kui Euroopas. Thank you, we have a, we have a suur tänu, tõstetud on sinine kaart, härra Kaczmarek, teie vastu. olete te valmis, proua Koomes, vastama sinisele kaardile? suur tänu, härra president, minu küsimus on järgmine. kust jõudis teieni informatsioon salavanglate kohta Poolas? mingisuguseid tõendeid selle kohta ei ole, et sellised vanglad äh, üldse on olemas olnud proua Komes. härra president, meie parlament viis läbi eh, nende salalendude nii-öelda programmi osas juurdluse ja me käisime Poolas ja mu-, muudel riikides, muudes riikides, kus oli väiteid selle kohta, et on selliseid salavanglaid olnud eh, Poola ja Rumeenia ning eh, ka Leedu kohta on olnud tõendeid ning selles osas on ka parlamentaarne juurdlus käimas me ei ootagi midagi enamat äh, järgnevalt eesistujalt Poolalt kui seda, et viidaks läbi korralik juurdlus selleks, et välja selgitada äh, tõ-, tõs-, tõde nende väga tõsiste süüdistuste osas. veel on esitatud kaks sinist, sinist kaarti aga vastuse peale ei saa tõsta sinist kaarti ja seega saab äh, proua Vergea sõna järgmisena. aitäh, QNGL on võtnud otsuse mitte toetada Guantanamo resolutsiooni me ei mõista seda hukka sisuliselt, vaid me leiame, et see ei lähe piisavalt kaugele ja ma kahetsen, et me oleme niimoodi tööd teinud resolutsiooni väljatöötamisel. me oleme võtnud äh, väga ettevaatliku suhtumise, ometigi on tegemist inimõiguste rikkumisega riigi poolt, mis väidab, et on kõige suuremaks demokraatiaks, kus endiselt on surmanuhtlus kasutusel ning äh, Guantanamo äh, on äh, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste äh, rikkumise sümboliks võitluses terrorismi vastu Äh, juba kümme aastat Kuuba territooriumil äh, on see kinnipidamiskeskus äh, ning ilma igasuguse õigusliku kontrollita mingeid tõendeid pole esitatud kinnipeetavate vastu, tegemist on suvalise kohtumõistmisega. paljusid neist on piida-, piinatud, seda muuhulgas ka jah, Euroopa territooriumil Rumeenias, Leedus, Poolas, aga seda ei tohi ütelda, sellepärast et meie ju tahame anda kogu maailmale inimõiguste osas õppetunde, samas aga me ei suuda oma omaenda territooriumil tagada nendest kinnipidamist ja täna selle resolutsiooni, see ei, tahame seda isegi mitte välja ütelda, nii et ma kahetsen südames seda ja ma ei usu, et niimoodi me suudame tagada inimõigustest kinnipidamise kogu maailmas. jah, me peame takistama härra Nashiri surmamõistmist ja paljude teiste surmamõistmist, aga me peaksime mõistma hukka palju karmimalt Ameerika Ühendriikide seisukohad ja me peaksime kahetsema ka härra Obama ähm, arvamuse muutmist sõjakohtute osas. suur aitäh, härra Preda tahab esitada sinise kaardi küsimuse, proua Veržia, kas te nõustute? palun, härra Preda Uh, am o întrebare pentru doamna vergiat și îmi pare rău că n am aitäh, mul on üks küsimus proua Versiale ja ma vabandan, et eh, mul ei õnnestunud seda ka proua Koomesile esitada, aga ma tahaksin küsida, kas proua Vergia arvab, et eh, taas rääkides süüdistustest Rumeenia aadressil eh, ja proua Koomes süüdistas Poolat, kas te usute, et seeläbi te mingil moel aitate kaasa härra Al-Nashiri olukorra parandamisele? kuidas taoliste süüdistustega uuesti välja tulemine aitab meile leida vahendeid selleks, et surmanuhtluse otsust peatada? Need süüdistused äh, ju ei puuduta seda surmanuhtlust üldse. palun härra Preeda, me viibisime koos samal koosolekul, aga meil ei ole päris sarnane arusaamine neist neljapäevastest äh, kohtumistest. mina olen selle vastu, et inimõiguste osas oleks kaks erinevat viisi hinnata asju. osade riikide puhul äh, me üldistame asju, osade äh, riikide puhul aga tuleme konkreetsete olukordade juurde tagasi. ettevalmistav koosolek resolutsiooni osas oli täielik karikatuur ning see on ka põhjuseks, miks ma lahkusin saalist. suur aitäh! Preda härra Preda, palun, teil on nüüd sõna. suur tänu, sekkub siiski härra president. härra Tänuk, palun, sinine kaart, jah. kas me kõik oleme siis äh, suunanud oma viha Ühendriikide vastu äh, selles sõjas, mitte nende vastu, kes selle sõja taga on. Teie fraktsioon ei ole mitte kunagi süüdistanud näiteks Hiinat või teisi riike, kus selliseid asju ka kogu aeg juhtub. härra Tänok, ma ütlesin juba Kuuba deklaratsiooni ajal, et ma mõistan hukka vägivalla ja inimõiguste rikkumise igal pool maailmas, nii Kuubal kui ka igal pool mujal ja teie ei pea mulle õpetama neid asju, et ma kaitsen kõiki inimolendeid, kes elavad meie plaanil, kõigil on õigus elada võrdsetes tingimustes. suur tänu ja nüüd härra Breda, teie aeg. suur tänu, härra president mina teeksin äh, soovituse, et äh, keskendume konkreetsele juhtumile, nimelt härra al-Nashiri juhtimisele. tegemist on äh, juhtumiga, kus võimalikuks lõpuks on surmanuhtluse rakendamine, mille teeb sõjaväeline komisjon. ja ma tuletaksin teile meelde ühe asja, mida ütles härra Tänak. härra al-Nashiri on süüdistatud väga tõsistest kuritege-, tõsistes kuritegudes äh, teda süüdistatakse Ameerika sõjaväevastastes rünnakutes ka kütuseettevõtete vastases rünnakutes, nii et ta on süüdi väga tõsistes kuritegevus, kuritegudes. kuid surmanuhtluse kaotamine maailmas peab olema endiselt meie peamine eh, eesmärk, meil peab olema ühtsed väärtused ja inimõigusi tuleb austada me tahame kõik kategooriliselt äh, äh, hukka mõista mm, äh, sellised vägivallateod, nagu seda kujutab endast terrorism ja astuda välja kõikide diktaatorite vastu. suur tänu. sinise kaardi on tõstnud proua Anna Koomes. härra Breda, täna hommikul meie kojas väga paljud kolleegid kuulasid härra Toomas Hammarbergi, kes on Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku, kellele esitati küsimused, ütles väga selgelt, et tal on kinnitusi selle kohta, et oli salajasi kinnipidamiskohti Poolas, Leedus ja Rumeenias ning juurdlus peaks sellele järgnema ja härra president, mul ei ole mitte mingisugust viha Ühendriikide vastu, vaid äh, austan seda Ameerikat, äh, kes äh, kaitseb inimõigusi, seda Ameerikat, kes on teistsugune kui terroristid, sellist Ameerikat, kes ei riku demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid. suur tänu, härra Preda! suur tänu, proua Gomes! Te annate mulle suurepärase võimaluse öelda teile, et ma mõistan hukka tõsiasja, et kõikides nendes aruteludes ei kuula ta mitte, ei kuula te mitte kunagi Rumeenia ametivõimude seisukohti. Rumeenia on Euroopa Liidu liikmesriik ning oleme küll ära teeninud vähemalt miinimumusaldusväärsuse oma partnerite poolt ja Rumeenia ametivõimud on alati äh, avalikustanud rahvusvahelisel tasandil kõik palutud informatsiooni, me oleme avatud igasugusteks juurdlusteks äh, meie äh, lennujaamades, sadamates, kus iganes. Torrehoni satelliitkeskuses me oleme alati olnud koostööaltid ja ei ole mitte mingisuguseid äh, tõsiseltvõetavaid tõendeid selle kohta, mida te ütlete ja ma lihtsalt ei saa aru, miks sellises äh, arutelus siin täna repliikide pildumisest ei tunnista seda, mida on öelnud Rumeenia ametivõimud proua Komes. Rumeenia on Euroopa Liidu liikmesriik, suur tänu! kolmkümmend sekundit on teil tegelikult vastuseks, aga veel on esitatud üks äh, sinine kaart. nii et härra Preede, kui te olete nõus, siis, siis on teil võib-olla veel kolmkümmend sekundit vastuseks, proua Veržia. jah, härra Preeda äh, läheb väga kaugele sellest teemast, äh, mis meil täna on arutusel ja kaitseb oma kodumaad Rumeeniat, aga ma leian, et te olete solvanud mind, ma ei ole mitte kunagi siin ega kuskil mujal kaitsnud diktatuure mitte kuskil maailmas, ma olen alati hukka mõistnud inimõiguste rikkumised ükskõik kus, ükskõik mis kujul. nii et ma äh, nõuan, et te võtaksite oma sõnad minu suhtes äh, tagasi ja ma tänan teid selle eest ette. Thank you and what's your aitäh, mis te vastate, härra Breda? jah, ma sain aru, et äh, tegemist oli küsimusega, mina küsimust ei kuulnud, nii et äh, ma endiselt usun, et on äh, ebaõige seada samale tasandile Euroopa Liidu liikmesriikide Ameerika demokraatia ning selliste riikide kord, kus võim on autoritaarsetes, totalitaarsetes kätes, kus on palju kuritarvitusi kodanike arvelt. nii palju minu poolt, kui proua Veržea tundis ennast solvatuna, siis ma kahetsen seda ja ma kahetsen vahejuhtumit. nüüd siis järgmine kõneleja, kelleks on proua Veeber. Thank you, Chair aitäh, president. ma ei tea, kas me seda resolutsiooni nüüd lähiajal hääletame, aga millalgi ikka, kui debatt lõpeb. ma tahaksin öelda, et tegemist on hea näitega sellest, et me peame oma põhimõtetes ja väärtustes ise olema järjepidevad. see parlament on korduvalt öelnud erinevatel äh, puhkudel, et surmanuhtlus on vale, ükskõik kes ja kus seda tahab rakendada ja seda tähendab ju ka kogu äh, äh, õiglane kohtuprotsess. Al-Nashiri juhtumi puhul on samuti vaekaalul, kaalukausil äh, inimõiguste austamine, sest tegelikult ei tohiks sõjaväetribunal tema üle kohut mõista. me oleme seda süsteemi ka enne kritiseerinud, sest see ei vasta rahvusvahelisele õiglase kohtupidamise nõudele peale selle, Saudi Araabia kodanik al-Nashir võib saada surmanuhtluse sõjaväetribunalilt, kuigi aastal kaks tuhat üheksa ütles ÜRO eriraportöör USA-le, et ta palub mitte sõjaväetribunalil mõista isikutele surmanohtuseid. selle parlamendi liberaalid on endiselt veendunud, et meil tuleb võidelda terrorismiga, kuid me ei tohi sealjuures teha mingeid mööndusi inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmise alal. aitäh! suur aitäh ka teile, proua Veeber! edasi, proua Lohpiller! suur aitäh, president, suur aitäh ka teile, härra volinik praegune USA valitsus on öelnud, et nad soovivad ja kavatsevad Guantanamo vangilaagri sulgeda, kuid nende teod ei ole läinud sõnadega kokku, nad ei ole seda otsust rakendanud ja ei ole ka sõjaväetribunalite tööd lõpetanud, vastupidi, on seda jätkanud, kuid see ei too kaasa õiglast kohtupidamist. ja seetõttu me räägimegi täna sellest, et inimene võib-olla saab surmanuhtluse me tuletame kõigile Euroopa Liidu institutsioonidele, liikmesriikidele meelde, et me peame tegema kõike, mis võimalik, et al-Nashiri ei mõistetaks surma ja ei saadetaks surma. me arvame, et äh, sellele otsusele tuleks kehtestada moratoorium, et me võiksime vaadata, mis saab edasi tänase seisuga on maailmas üheksakümmend kuus riiki, mis on surmanohtlusest loobunud ja need riigid, mis endiselt nõuavad surmanohtluse olemasolu ja säilitamist, neid on viiskümmend kaheksa. see on iseenesest väga hea areng. härra Al-Nashiri peeti Poolas salavanglas, mille oli ehm, loonud USA luurekeskagentuur, teda piinati seal jõhkralt ja seetõttu on ka meil teatud vastutus olukorra kujunemise eest. me ei saa lihtsalt selga pöörata ja teha nägu, et midagi ei juhtunudki, niimoodi tänapäeval käituda ei saa. me räägime siin sellest, kas me oleme Ameerika vastased või Euroopa vastased kuid selle asemel, et selle üle vaielda, peaksime vaatama fakte ja siis nendega tegelema ja äh, ka mina viitan nendele allikatele, millele viitas proua Komes, millest räägiti viimasel komisjoni koosolekul ja viitan ka äh, sellele, mida on öelnud ÜRO raportöör, kes on rääkinud erakorralistest väljaandmistest ja terrorismist ja kes on koostanud suurepärase dokumendi, mis tegelikult tõestab, et Poolas olid sellised vanglad, aitäh! aitäh ka teile, proua Lohpiller ja nüüd saab äh, sõna nüüd saavad sõna äh, poliitiliste fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Posselt Rahvapartei fraktsiooni nimel. lugupeetud president. USA ei ole tegelikult kõige suurem demokraatlik maailm, äh, demokraatlik riik maailmas, vaid kolmas suurim demokraatlik riik. teine suurim demokraatlik ühendus on Euroopa Liit. ja ma arvan, et tegelikult ei ole äh, poliitilises mõttes sugugi ilus vaadata, et sellist äh, teemat äh, kasutatakse selliseks poleemikaks USA ja inimõigused. me räägime siin praegu sellest, et tuleb alal hoida rahvusvahelist õigust, et seda tuleb kaitsta, kuid Guantanamo vangilaager on absoluutses vastuolus rahvusvahelise õiguse nõuetega. see on ala, mis asub nii-öelda väljaspool rahvusvahelist õigust meie tahame, et äh, täidetaks rahvusvahelise õiguse norme ning sõjaväetribunali olemasolu on äh, samuti ju seetõttu täiesti vale. me võitleme inimõiguste nimel, aga inimõigusi trambitakse Guantanamo vangilaagris jalge alla. seetõttu tuleb selgelt öelda meie tähtsale liitlasele, kelleks on USA, et meie jaoks on see vangilaager aktsepteerimatu. niimoodi on Euroopa Parlamendi kõik fraktsioonid arvanud algusest peale ja selline on ka Euroopa Rahvapartei fraktsiooni ametlik seisukoht. Guantanamo vangilaager tuleb sulgeda ka terroristidel, isegi terroristidel on inimõigused. muidugi peavad need inimesed kandma karistust. see on ohvrite ja ohvrite perekonna huvides. suur aitäh, härra Posselt, härra Tänak soovib esitada sinise kaardi küsimust, kas te soovite sellele ka vastata? ma austan teid, härra Posselt, minu meelest on niimoodi, et kõige suurem demokraatia maailmas on India, kuid ma ei ole kunagi kuulnud, et Euroopa Liitu nimetatakse riigiks. täna oli esimene kord, kas te võiksite üle korrata, et teie fraktsioon tõepoolest usub, et Euroopa Liit on riik nagu India, Brasiilia, USA suured demokraatiad? härra Posselt, mis te siis arvate? kui me tuleme tagasi Winston Churchilli juurde, siis tema ütles, et me peaksime looma midagi sellist, mis sarnaneb Euroopa Ühendriikidele. Speaker... Läheme siis edasi härra Palekisega eh, sotsiaaldemokraatide nimel. lugupeetud president see, et surmanuhtlus on USA-s endiselt jõus ja see, mis toimub Guantanamo vangilaagris, õõnestab USA legitiimsust meie partneri, partnerina inimõiguste kaitsmise vallas. ma mäletan, et Obama ütles, et Guantanamo vangilaager suletakse, ma olin selle üle väga rõõmus, kuid me ei ole näinud Ameerika valitsuse asjakohaseid samme, et see laager tõesti suletakse või siis ümber korraldaks, korraldataks nii, et kinnipeetavaid koheldaks teisiti eriti puudutab see selliseid juhtumeid nagu Al-Nashiri oma. üldiselt on väga raske, kui mitte võimatu, selgitada Euroopa rahvastele või inimestele kogu maailmas, miks on Ukrainas, Venemaas, Venemaal, Aserbaidžaanis ja kõikjal mujal surmanuhtlus kaotatud, kui Valgevene välja arvata, aga USA seda kaotada ei taha. ma usun, et ei lähe eriti kaua, enne kui ka Ameerikast jõuavad meieni head uudised, aitäh! suur aitäh teile, härra Paleskis ja proua Šaake äh, Alde nimel. suur aitäh, president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. kõik on nõus, et terrorismi tuleb ennetada ning et äh, süüdlased tuleb äh, võtta vastutusele ja anda kohtu alla, kuid kohtupidamine peab olema õiglane. kuid äh, terrorivastane sõda seab ohtu just nimelt need vabadused ja väärtushinnangud, mida me enda arvates ja enda väitel äh, kaitseme, selleks, et hävitada terrorismi. kui me lubame õõnestada põhivabadusi ja meie kõige tähtsamaid põhimõtteid, siis me laseme terroristidel võita. kui me käitume ise ebaausalt, siis ei ole me usaldusväärsed, me paistame nõrgad terrorismivastase võitluse lõpetamise lubadus oli Obama üks esimesi lubadusi, kuid Guantanamo vangilaagrite sulgenud pole, see on pettumust valmistav ja meie Euroopas eh, peame tunnistama, et ka meie ei taha Guantanamo vange siia enda riikidesse ja mis puudutab eh, väljaandmist eh, ja ülelende ja piinamist Euroopa territooriumil, siis sellele tuleb mõelda, me peame need sünged peatükid Euroopa lähiajaloos avama ja neist julgelt rääkima, peame rääkima kõikide riikidega, mis on nende asjadega seotud olnud, kuigi isegi siin Euroopa Parlamendis on selline vestlus väga raske. USA ja Euroopa Liit peavad tegema koostööd mitte selleks, et koos rikkuda inimõigusi, vaid selleks, et koos teha äh, inimõiguste kaitsmise vallas tööd meie nõuame, et surmanuhtlus kaotatakse, Euroopa Liidus surmanuhtlust ei ole, aga aga kui me seda piisavalt tõsiselt ei nõua, siis ei ole meie häälel maailmas äh, kaalu. me peame nõudma, et inimõigusi kaitstaks ja alal hoidaks, ükskõik, kas me räägime sõpradest või vaenlastest. suur aitäh teile, proua Šake ning nüüd proua Haudale. suur tänu, härra president, lubage omalt poolt tänada kõiki neid kolleege, kes on meile meelde tuletanud seda, et inimõigust inimõigustealased arutelud äh, peavad baseeruma sellele, et inimõiguste rikkumised tuleb hukka mõista igal pool, olgu see siis Euroopa Liidus sees või siit väljaspool. ning minu meelest on kätte jõudnud aeg selleks, et Euroopa Parlament vaataks uuesti äh, läbi selle, mis on olnud Euroopa liikmesriikide võimalik osales nende salavanglate puhul keegi ei peaks pelgama tõele näkku vaadata. ja kindlasti Euroopa Parlament oma uue raportiga võiks kindlasti teemale heita valgust ja e, saaks võib-olla niimoodi eeldada siis ka e, väited ja kõhklused, mis ei ole tõsi. nagu öeldi täna hommikul Strasbourgi Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik härra Thomas Hammerberg, keda ma väga kõrgelt austan, selgitas meile, et asi ei ole veel lõpetatud see lugu läheb edasi ja ta tõesti tahab, et Euroopa Parlament teeks äh, Strasbourgi Euroopa Nõukoguga tõsist koostööd selles küsimuses. suur tänu proua Haudale, kes rääkis Roheliste nimel ja sõna saab härra Murphy, kes räägib kuue fraktsiooni nimel. suur tänu, härra president. see silmakirjalikkus, mida imperialistlikud võimud ja nende äh, topeltstandardid inimõiguste äh, Äh, osas näitavad, on kõige paremini näitlikustatud just nimelt Guantanamo okastraadi taga. Wikileaks on toonud välja, milliseid tohutuid inimõiguste rikkumisi seal kasutatakse. Äh, uppumis sest äh, meenutavate piinamisvahendite kasutamine, teised ebainimlikud meetmed ja me teame, et sadu inimesi on Guantanamos hoidnud ilma igasuguste süüdistusteta. Barack Obama on aga kõige selle kontekstis mitte ainult taganenud oma otsuses kohutav vangla kinni panna, vaid on uuesti toonud sisse veel need sõjakomisjonid. see põrgu tuleb kinni panna ja kõikidel praegustel kinnipeetutel peab olema juurdepääs õiglasele kohtusele. kõik äh, luureagentuuri CIA Äh, poolt kasvatatud salavangla tuleb kinni panna äh, ja ülejäänud üle Iirimaa, äh, need, kes seda võimaldasid, ka need tuleb tuua kohtu ette ning kogu see põrgu, nagu ma ütlesin, tuleb lõpetada. suur tänu, härra Murphy, aga härra Preda on teile tõstnud sinise kaardi. olete te valmis, härra Murphy, kui jah, siis, siis härra Preda. ma tahaksin küsida härra Murphylt, kas ta saaks äh, rääkida nüüd ka sellest äh, sama kiiresti, kuidas äh, poliit-, kuidas vange piinatakse Kuubal. härra Murphy. nii nagu ütles proua Vergea, ei toeta mina mitte mingisugust äh, piinamist ja inimõiguste rikkumist ükskõik kus, me räägime täna Guantanamost, me räägime salavanglatest, nagu mina aru saan, räägime me siin jämedatest inimõiguste rikkumistest ja need toimuvad maailma suurema imperialistliku võimu kätes, Ühendriikide kätes ja need tuleb siin kojas hukka mõista. suur tänu, järgmine sõna kõneleja on Earl of Dartmouth. mikrofon palun härra Dartmouthile pangem see asi pers-, konteksti. Nende inimeste koguarv, kes on Guantanamos kinni peetud olnud, on seitsesada kolmkümmend viis. kui me vaatame nüüd siin kojas ringi, siis me näeme, et me leiaksime tooli kõikidele nendele inimestele, kes kunagi üldse Guantanamos on kinni istunud kuid muidugi meie parlament on tõsiselt mures eh, üksikisiku vabaduste ja õigusriigi alustavalade üle ja selleks on tal ka õigus. kuid tuleb siiski tunnistada seda, et on mõningaid vangistatuid, kes kujutavad endast probleemi. näiteks üks Briti kodanik, kes, kui ta Afganistani lahinguväljal vangistati, kui ta kandis relvi ja Talibani musta turbanit, selgitas, et oli Afganistanis sellepärast, et käia seal arvutikursusel. parlamendi mure legaalsete protsesside osas on muljetavaldav, kuid samas ma tekitan teile, esitan teile küsimuse kas üksikisiku vabadust ei saaks maailmas natukene paremini kaitsta siis, kui parlament pööraks rohkem tähelepanu Euroopa vahistamisorderiga kaasnevale? Euroopa vahistamisorder juba oma loomult äh, läheb mööda äh, põhimõttest, et tuleb inimesi kaitsta äh, vabameelse vahistamise eest täna on Guantanamos ainult sada seitsekümmend üks vangi, Euroopas aga tuhandeid inimesi, keda vahistamisorder ähvardab. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Silvestrist. Presidente, notizia di cinque giorni fa che lugupeetud president, viis aastat tagasi saime teada, et üheteistkümnenda septembri oletatavad öö, äh, süü-, äh, süüdistatud, neid süüdistatakse uuesti, härra Obama nüüd äh, on jällegi äh, ametlikult andnud võimaluse äh, viia läbi kohtuprotsess sõjaväekomisjonides. muidugi ma mõistan hukka terrorismirünnakud ning mõistan hukka äärmuslased, siiski ma usun, et me peame hukka mõistma samuti surmanuistluse ja seda igal juhtumil. ma olen igasuguse inimõiguste rikkumise vastu alati ja ükskõik kus ning me oleme alati hukka mõistnud ka Guillermo Farinase ähm, süüdimõistmise, kes ei ole saanud siia kohale tulla. kolleegid ei tahtnud, et ta saaks Zahharovi auhinna, sellepärast et nad leidsid, et me kasutaksime poliitilistel eesmärkidel auhinna, auhinda härra Henen. suur aitäh tegemist on äh, tüüpilise näitega sellest, kuidas Euroopa Liit kasutab ära inimõiguste küsimust. me ei mõista äh, otseselt süüdi Ameerika Ühendriike ja me ei äh, tunnista Euroopa Liidu liikmesriikide vastutust siin, olgugi et nad on piinanud ja kinni hoidnud salavanglates inimesi. me ei räägi ka alaealistes, olgugi et UNICEF on tunnistanud nad lapssõduriteks, mida, keda Ameerika Ühendriigid on Guantanamos kinni pidanud ja piinanud. teiste riikide puhul me ei kõhkle selleks ja mõistaksime hukka sellise diktatuuri ning äh, samuti võtaksime sanktsioone nende suhtes. tundub, et inimõigused siin on äh, vähem probleemsed. meie omalt poolt nõuame, et inimõigused kehtiksid aga kõikjale, me nõuame et meie suhtumist juhiksid äh, ainult meie soovide teenida rahvast kui Ameerika Ühendriigid ja me nõuame, et äh, Ameerika Ühendriike saaks seesama alusel äh, süüdi mõista inimõiguste rikkumise, nagu äh, peaks see saama ka Euroopa Liidu liikmesriike ning me peame lõpu tegema nii piinamisele kui ka tapmisele, seda terrorismivastase võitluse nimel me peame Guantanamo kinnipidamisasutuse kinni panema ning Kuubale peab tagastama kogu tema territoorium, aitäh! suur aitäh! ja nüüd vaba mikrofon, härra Kukan. Eh, suur aitäh. õigus elule eh, on üks inimõigustest, millel on eriline koht ning surmanuhtlusele ei ole kohta demokraatlikes ühiskondades. tänapäeva Euroopa on ainus piirkond maailmas, kus surmanuhtlust ei ole ainsaks äh, õnnetuks erandiks on siin Valgevene. ma tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit äh, toetab endiselt kindlalt surmanuhtluse kaotamist kõikjal. ei ole kahtlustki, et äh, Atlant, Atlandi ookeani ülene suhe on meie jaoks väga väärtuslik, samuti vastastikune koostöö võitluses terrorismi vastu. samas aga ma tahaksin kasutada võimalust ja toetada üleskutset Ameerika Ühendriikide võimudele eh, mitte eh, kohaldada surmanuhtlust ähm, Abdal Rahin al-Nashiri puhul. samuti toetaksin teisi kolleege, kes ütlesid, et riigid, kus veel surmanuhtlus kehtib, nad jälgiksid Euroopa Liidu eeskuju ning kaotaksid surmanuhtluse igasugused äh, surmamõistmised, kus ka need aset ei leiaks, peaksid olema hukka mõistetud. suur aitäh, härra Kukan, proua Kreetsu uh,! To enter into the earless uh, controversies I just want to say that I agree with my colleagues who are saying that ma jah, aitäh, ma tahtsin ütelda, et tõepoolest, kui niivõrd tõsiselt süüdistatakse ühte riiki, siis me peame olema kindlad selles, et info oleks ka õige, ma arvan, et asi on aususes, mitte kahekordsetesse, kahekordsete standarditest. nüüd teema kohta muidugi mõista, tegemist on Ameerika Ühendriikide vastutusega ning äh, neil on ka moraalne kohustus surmanuhtlus kaotada meie suhted äh, põhinevad ühistel väärtustel Ameerika Ühendriikidega ja ma loodan, et Ameerika Ühendriigid kuulavad ka rohkem meid ning ka mm, järgivad meie eeskuju selles, et me soovime kaotada surmanuhtluse. ning äh, see, et äh, me mõistame hukka surmanuhtluse Ameerika Ühendriikides, ei tähenda seda, et me alahindlaksime partnerlust Ameerika Ühendriikidega. meie sooviks on, et partnerlus oleks kõrgetasemeline, eh, seda nii meie riikide kui Euroopa Liidu hüvanguks. ning eh, suhted Ameerika Ühendriikidega ei ole prioriteediks mitte ainult Rahvaparteile, vaid ka sotsialistidele. suur aitäh, Breda! aga paraku vaba mikrofoni raames me ei äh, anna võimalust sinise kaardi küsimusi esitada ja lisaks sellele te olete juba päris palju kõneaega ka saanud. härra Romeva Irueda, palun. ma tahaksin ütelda, et Al-Nashiri juhtum äh, ei ole sümboolne mitte ainult surmanuhtluse osas, vaid ka seetõttu, et tegemist on üks kahest äh, isikust, keda peeti salakinnipidamisasutuses kinni Euroopas seda koos Abu Subadiaga. ma loodan, et Euroopas me uuringuid jätkame ning seetõttu on äärmiselt oluline, et lõplik resolutsioon sisaldaks selget üleskutset äh, põhjalikuks uurimiseks kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides selles osas, mis puudutab kinnipidamisasutusi ja väljaandmisi. oluline on äh, Äh, see seostada ka äh, koostatud raportitega ning ka libe omaalgatusliku raportiga. Äh, need teemad peavad jääma Euroopa Liidu päevakorda. härra Ferreira. Um aitäh, me seisame silmitsi väga kurva näitega sellest, kuidas kasutatakse erinevaid standardeid. siin on äh, jutuks inimõiguste rikkumine Ameerika Ühendriikide võimude poolest. me räägime äh, ebaõiglasest äh, kohtuprotsessist, piinamisest, suvalisest kinnipidamisest ning seda kõike on korda saadetud Euroopa Liidu liikmesriikide kaasteadmisel kahjuks resolutsiooni ettepanekus äh, aga me ei ole ühtegi sõna selle kohta, et me mõistaksime hukka Ameerika Ühendriikide võimud ega ka need Euroopa Liidu liikmesriigid, kes on kaasosalised olnud. ma tahaksin ütelda, et äh, nüüd need nõudmised äh, on äärmiselt tõsised ja me peame tõdema, et resolutsioonis pannakse eelkõige just rõhku transatlantilistele suhetele, mis meie jaoks on väga olulised. Guantanamo on suureks probleemiks ja me peame nõudma samuti seda, et Kuuba saaks tagasi kõik oma territooriumid. suur aitäh ja proua Korhola! arvoisa puhemies olemme varmasti suur aitäh, lugupeetud president, me oleme kindlasti kõik ühel meelel selles suhtes, et Euroopa Liit peab jätkama koostööd rahvusvahelise terrorismi piiramiseks ja allasurumiseks, kuid me peame omalt poolt tagama ka selle, et terrorismivastast võitlust ei hakataks ära kasutama selleks, et rikkuda inimõigusi või põhivabadusi. Euroopa Liit on pikalt olnud piinamise ja surmanuhtluse vastu ja me oleme seda ka antud juhul. kaks eh, tähtsat põhimõtet eh, on meile alati tähtsamad on meile alati tähtsad. kõigepealt eh, surmanuhtlust ei tohi lubada ja teiseks, eh, terrorismivastane sõda peab olema ka terrorismi põhjuste vastane sõda. me teame, et meie üleatlantiline koostöö on eh, väga pikaajaline, põhineb pikaajalistel ühistel väärtustel, näiteks inimõigused ja ka õiglane kohtupidamine. ja seetõttu ei tohi kasutada sõjaväetribunale, tuleb sulgeda Guantanamo vangilaager ja kinni pidada kõikidest õiglase kohtupidamise nõuetest, aitäh! no aitäh ja veel kaks sõnavõtjat, härra Kaczmarek. lugupeetud president, suur aitäh teile. meil on vaja ka tõendeid selle kohta, et Rumeenias ja Poolas tõepoolest olid salajased CIA vanglad ja et seal inimesi piinati. kui teil on need tõendid, siis saatke need meile saatke need äh, Poola riigiprokuratuuri, sellepärast et äh, meil praegu teostatakse uurimisi, meid aitab Helsingi sihtasutus, nii et kui teil on mingeid tõendeid, siis meil on neist kasu, saatke nad meile. me uurime neid, loeme neid ja ma tean, et Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu ajal oli olemas äh, erikomitee, mis just CIA ähm, ülelende uuris ning üks äh, komisjoni liige võtab sõna nüüd Poola meedias, ütleb, et meil on tõendid, Euroopa Parlamendil on tõendid, tõepoolest, Poolas olid äh, CIA äh, salajased vangilaagrid ja mul on selle kohta dokumente. siis talt küsiti seda dokumenti, aga ta ütles, et ta pole seda ise näinud, on ainult kuulnud, et see on olemas. Finally, madam Essa-. aitäh ja nüüd proua Essaia. puhemees. lugupeetud president, lugupeetud kolleeg, minu meelest on niimoodi, et äh, see poliitiline võitlus, see kaklemine, mida me siin teostame, see tegelikult ei äh, tule äh, kellelegi kasuks, ei täida ju meie eesmärke. ma tahaksin öelda, et selles saalis ja Euroopa Liidus üldiselt me ikkagi kaitseme ju iga inimese õigust erapooletule kohtumõistmisele ja teisalt oleme me igal juhul vastu surmanuhtlusele me oleme kategooriliselt vastu surmanuhtlusele, olenemata sellest, millise süüteo on süüdimõistetu toime pannud, milles ta on süüdi mõistetud ning mitmes äh, sõnavõtus on ka öeldud, et al-Nashiri vastased süüdistused on tõesti äärmiselt tõsised, teda süüdistatakse terrorismiaktis, milles mitukümmend inimest hukkus ja selle resolutsiooniga tahame me öelda seda, et me tegelikult ei saa ähm, mitte kuidagi heaks kiita sääraseid tegusid, milles al-Nashiri süüdistatakse, me ei saa ähm, heaks kiita terrorismi, kuid me nõuame, et igaühel oleks õigus õiglasele kohtupidamisele ja me võitleme selle eest, et surmanuhtlus kaotatakse, aitäh! aitäh ka teile! ja nüüd siis äh, saab sõna veel kord Euroopa Komisjoni nimel härra Oettinger daamid ja härrad, lugupeetud äh, parlamendiliikmed. Euroopa Liit äh, peab terrorismivastast sõda koos USA-ga. meie kaitseme inimõigusi. kaitseme neid ka siis, kui räägime terrorismivastasest võitlusest, see on äärmiselt oluline ning äh, sellel aastal on Euroopa Liit ja USA ka välja andnud ühise deklaratsiooni, kus räägivad terrorismivastasest võitlusest ning on väljendanud seisukohta, et terrorismivastane äh, võitlus ei tohiks olla vastuolus põhivabaduste ning rahvusvahelise õiguse normidega ning et kõik äh, mis, mida me ette võtame terrorismi piiramiseks, peab ikkagi toimuma õiguslike normide raames vastavalt äh, rahvusvahelise õiguse sätetele ning äh, et kohtupidamine peab olema õiglane ja ka avalikkusele teadaolev, sest ainult siis me saame teada, et äh, seda viiakse läbi õiglaselt ja õigesti. Euroopa Liit on jälginud ka seda, kas ja millal suletakse Guantanamo vangilaager ja me leiame, et seal toimuv ei ole olnud äh, õiguspärane. kaks aastat tagasi ütles president Obama, nagu Euroopa Liit hästi mäletab, et Guantanamo vangilaager suletakse ühe aasta jooksul. me leppisime USA-ga kokku ka üldises raamistikus, mis on äh, aluseks sellele, et teatud vangid vabastatakse ja teised tuuakse Euroopa Liitu. kui me räägime ülejäänud meetmetest, mida on vaja võtta enne, kui Guantanamo vangilaager suletakse, siis eh, puudutavad need ennekõike koostööd USA-ga. kuid siiski, märtsis kaks tuhat üksteist saime me näha ka kirjalikku eh, avaldust, eh, käskkirja, millest selgus, et mõndasid vange siiski peetakse Guantanamos kinni pikemat aega. ja seetõttu oleme me omalt poolt öelnud, et äh, omalt poolt veel kord üle korranud, et see vangilaager tuleb sulgeda võimalikult kiiresti. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on vastu surmanuhtlusele ükskõik millistel asjaoludel, sest see on vastuolus meie püüdlustega. meie arvame, et surmanuhtlus tuleks kaotada kõikjal ja seetõttu me kutsume USA-d veel kord kiireloomuliselt üles koheselt kaotama surmanuhtluse osariigi tasandil ja kogu USA tasandil ning me soovime, et kõikidele surmamõistetutele antaks arm, et nende surmanuhtlust ei viidaks täide. see on kõigi nende huvides, kes, keda see küsimus puudutab isiklikult. ma eeldan, et al-Nashiri suhtes ei ole tegelikult veel tehtud otsust. tema ja veel viie tema kaasosalise väidetava kaasosalise suhtes, et seda otsust veel ei ole tehtud, kuid kõik nad võivad saada surmaotsuse. ma kinnitan veel kord, et Euroopa Liit jälgib neid läbirääkimisi ja et me oleme korduvalt väljendanud muret surmanuhtluse koha pealt ja et me nõuame jätkuvalt, et kohtupidamine oleks õiglane, et seda tehtaks õigesti ja pike, pikema aja vältel, aitäh! suur aitäh, sellega lõpetame me Guantanamo vangilaagri alase debati ja me hääletame kohe, kui me oleme lõpetanud ka järgmise alapunkti kasut-, käsitlemise, milleks on Ukraina, Julia Tomašenko ja teiste eelmise valitsuse liikmete juhtumid.